So you read yours and then. You start. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, please be seated. We're already running late again. daamid ja härrad, palun istuge kohtadele. peame nüüd äh, edasi liikuma, loodetavasti saite omavahel muljeid avaldada lõunapausi ajal. ja palun, et te mõistaksite, et peame kinni pidama oma päevakorras, sellepärast et ootame siin ka ministrit ning NATO peasekretäri. me läheme edasi nüüd päevakorra heakskiitmisega ning kui äh, see on heaks kiidetud, siis on meil ka protokoll kuuendast novembrist kaks tuhat üheksateist. kui kommentaare ei ole, siis need on heaks kiidetud. ma tahaksin tervitada nüüd TV liikmeid kolmekümne esimest ka siin istub. Ahveti ja TV kaasraportöörid annavad meile ülevaade institutsioonide vahelisest läbirääkimistest, mis toimusid viiendal detsembril ja Toomas Tobe juhtis seda. Teil on ka dokument laiali saadetud ning samuti tahaksin viidata ta, äh, mitmeaastas finantsraamistik ümber käinud läbirääkimistele ning sellele, et need on heaks kiidetud. kuni heakskiitmiseni ei tohiks kinni panna ühtegi õigusloomulist äh, faili. aga nüüd enne kui annan sõna kaasraportööridele, Toomas Tobe, kas soovid omalt poolt paar märkust teha, palun? suur aitäh, David, ja näen hea meelega, et vähehaaval oleme me edu saavutamas ka sisulistes küsimustes selles ettepanekus. ma tahaksin tänada kaasraportööre ning samuti Soome eesistujat hea tehtud töö eest. ja nagu ütlesid, me peame nüüd kindlaks määrama, kui palju edu suudame me saavutada võtmetähtsusega äh, küsimustes enne, kui nõukogu heaks kiidab mitmeaastase äh, finantsraamistiku, muuhulgas puudutab see naabruspoliitika kaasamiste üldiseid äh, eraldisi ning äh, nende jaotust. nagu horisontaalsel tasandil ka öeldud ning nagu ka meie raportöörid ütlesid, siis me ootame et komisjon tuleb äh, välja niipea kui võimalik oma ettepanekutega, mis tähendab seda, et me peaksime praeguseid projekte pikendama pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. see peaks äh, vähendama survet äh, ning me ei peaks kokkulepet sõlmima iga hinna eest. ning Nende meetmetega oleks võimalik siis äh, jõuda lõpliku instrumendini, mis oleks võimalikult äh, hästi toimiv. samas aga jääme ka omaenda Euroopa Liidu alusväärtuste juurde. meie ambitsioonid mm, äh, leiaksid siis kajastamist ning oleks tagatud ka parlamendipoolne järelevalve. ja nüüd annaksin sõna kaasraportöörile, palun. suur aitäh, NDIC kõigepealt kaasraportöör ei ole. Has to take the floor. The co-rapporteurs are Michael Galler. Michael Galler, Maria Arena, Raasa Juknevitšene ja Charles Görens. mind ei olnud Ukraina äh, küsimuse ajal kohal, aga tahaksin tänada läbirääkijad. me oleme oma koosoleku põhjalikult ette valmistanud ning tegime seda koos variraportööriga ning ka eelarve raportööriga. teen ettepaneku, et peaksime samamoodi konstruktiivselt jätkama, kui nende keerukate küsimustega töötame, see muuhulgas puudutab ka tulevast koordineerimist IPA kolmes Mm, ka kaasraportööre siin, kes eh, võtavad eh, ka sõna, ma eeldan, et nad on kohal. jätkame kahekümnendal eh, veebruaril järgmise triloogiga. Maria? Maria? jah, suur aitäh. ma usun, et see vahend on väga oluline, võttes arvesse, et siin on kokku pandud kõik välispoliitikaga seotud finantsvahendid paika on pandud ka teatud põhimõtted, eh, mis Euroopa Parlament on heaks kiitnud. meil on selge parlamendipoolne seisukoht neis aruteludes ja väga oluline on, et me jääksime ühtseks nende keerukate läbirääkimiste käigus komisjoni ning nõukoguga. esimene triloog juba toimus, me leppisime kokku tööviisis. saab olema üks rühm, mis valmistab ette tehnilised otsused tahaksin siinkohal tänada kõiki neid, kes äh, töötavad selle kallal äh, erinevate fraktsioonide nõustajaid ning ka sekretäriaati. usun, et see töö on väga keerukas ja nõuab palju aega, palju kannatlikkust ning tahaksin teid selle eest tänada. tänu sellele tehnilisele tööle on meil võimalik triloogile minna natukene äh, paremini ettevalmistatult, ehk siis on vaja eelkõige jõuda poliitiliste kokkulepeteni, kus ei ole kokkulepet tehnilisel tasandil tehtud. ütleksin, et meil on kolm väiksemat äh, küsimust veel lahtised. esimene neist, kohalike omavalitsuste roll minu meelest on, meie meelest on oluline, et parlamendina me annaksime teatud rooli kohalikele omavalitsustele, kui me räägime välispoliitika rahastamisvahenditest. seda seisukohta nõukogu ei jaganud seega meie jaoks on selle seisukoha kaitsmise, kaitsmine oluline. mida lähemal elanikkonnale otsuseid vastu võetakse, seda nähtavam on ka tegelikult Euroopa vahendi kasutamine rahvale. teine küsimus, mis tekitas probleeme, oli see, et poliitilised prioriteedid kiire reageerimise raames, kiirete vastuste raames, mis tulevad komisjonilt parlamendi jaoks jällegi on siin esmatähtis, et äh, seda kiire vastuse süsteemi ei tehtaks, sellepärast et sellisel juhul ei ole programmeerimist, aga uute instrumentide puhul nagu see siin ning NDIC, parlamendi roll programmeerimises on olulisem, oluline. seega, mida rohkem me kasutame seda kiire reageerimise võimalust, seda väiksem on parlamendi roll. ja viimane punkt puudutab seda, et meil peaks olema AKV-ga, äh, te teate, NDC-s on ka geograafiline aspekt olemas, me teeme vahet Aafrika kontinendil ning teistel äh, valdkondadel. Cotonou järgselt aga oleme me keskendunud Aafrika AKV riikide koostööle selleks, et leida lahendusi nende riikide väljakutsetele, me tahaksime selle viite ka sisse jätta. ehk siis me räägiksime Aafrikast ning AKV-st äh, koos Need on need kolm punkti, mis on praegu arutelul, eh, mis on lahtised, nii kui kõiges kokkulepet ei ole, siis kokkulepet kui sellist üldiselt ei ole, ehk siis jätkame tööd erinevates tehnilistes töörühmades ning triloogina. Thank you, Mihhail Gala, thank you, Maria Reena. suur aitäh, härra Kaalera ja Maria Reena, kes nüüd sõna sooviks? Rasa ja tean küll TV-st, jah. ma lihtsalt üritan selgust saada, sellepärast et viie minuti pärast peab see osa läbi saama. Teie kolm nime? palun, äh, proua Ljuknevitšena. aitäh, mina olen kaasraportööriks ja ma tahaksin äh, rääkida veel lahtistest küsimustest. poliitiline raamistik äh, meil on erinevusi selles, kuidas me mõistame oma teiseseid äh, allikaid, töörühmad, komisjoni taseme seisukohad ja nii edasi. jõuti kokkuleppele, et see küsimus jääb lahtiseks ning äh, suletakse siis, kui arutame kogu instrumendi üldist, üldist juhtimist. edasi, artiklis üldpõhimõtete kohta nõukogu nõudis seda, et lisataks assotsiatsiooni ning vabakaubanduskokkulepped, kahepoolsed, mitmepoolsed ka- eh, ning kohalikud kokkulepped ning meie esimesel lugemisel aga ei olnud mingit eh, viidet kaubanduskokkulepetele, meil käivad eh, praegu arutelud selle üle, kuidas küsimusega toime tulla ning viimane liidu algatused, nõukogu läbirääkimiste mandaat näeb ette artikli viisteist kustutamist ning see on ette nähtud selleks, et vastata uutele eh, liidu algatustele rahvusvahelisel tasandil. meie tahaksime selle viite jätta sisse, kui on ette nähtud arutelud juhtimispaketi all, sellepärast et siin viiakse nõukogu poolt sisse otsuste langetamisprotsessi ka ning sellega, et kasutatakse äh, lisareservi. Charles Currences. Charles Currens, teda ei ole, hästi. kaks kolleegi soovivad sõna, proua Gonzales. suur aitäh. ma saan aru, et, et triloogi raames me ei saa edasi liikuda konkreetsete elementidega, aga ma tahaksin üles kutsuda teid, ärgem andkem alla, ärgem loobugem sellest, mis me oleme suutnud saavutada koostöö vallas, eriti pean silmas kõike seda, mis puudutas enamat kui viit protsenti koostöö osas nende riikidega, kus äh, sissetulek on keskmine. kui me siin järgi anname, siis võiks see tähendada öö, äh, negatiivseid aspekte neile riikidele, kellest me räägime. Aafrikal on vaja seda, kuid samuti võib tekkida oht, et ka teistes piirkondades Ladina-Ameerikas võib tekkida probleeme. ma usun, et koostöö Ladina-Ameerikaga peab ikkagi jätkuma. meie oleme selles maailma piirkonnas praegu kõige esim-, suuremateks abiandjateks ning see ei tohiks muutuda, aitäh. aitäh, proua Gonzales mis, härra Demerel, proua Demerel. jah, okei okay. um,. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. suur tänu, esimees. ja suur tänu eelkõige ka läbirääkimiste meeskonnale ja sekretäriaadile mm et meid pidevalt kursis hoidsite. aega on meil vähe, nii et teen lühidalt. Äh, muidugi on väga oluline, et välispoliitikas äh, ja arengupoliitikas meil need rahastamisvahendid on, meil on äh, lihtsalt üks üldine kriteerium nagu ka NDICI puhul, et neid vahendeid ei kasutataks valesti, ehk siis ähm, mitte eesmärgipäraselt, äh, nagu näiteks ähm, sõjaväelisteks kuludeks äh, või ka rändega seotud kuludeks ja paraku seda tuleb jätkuvalt äh, kritiseerida, et see Äh, oht on jätkuvalt ja ma pean ütlema, et äh, ei ole ka piisavalt läbipaistvust, kasutades neid erinevaid äh, instrumente. meil tekib väga läbipaistmatu olukord, nagu on ka mitmed vabaühendused välja toonud ja meie ühineme nende kriitikaga. suur tänu, kolleeg, kas on veel sõnasoove? tundub, et mitte. siis jõuame viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde ja annan sõna meie kaasraporteeridele, mis puudutab inimeselise abi rahastamise vahendi loomist ja nad annaksid meile ülevaate triloogidest. kaasraporteerid on Željena Sovko ja Tonino Pikula. palun, Željena Sovko. aitäh, esimees. jah, meil toimusid äh, Äh, Soome eesistujaga esmased ähm, arutelud ähm, reeglite üle, mis äh, tulevast rahastamisvahendid suunaks. meil on jätkuvalt mitmeid erimeelsusi sellel teemal. Äh, Tonino Pitsula ja mina siis vastavalt meie mandaadile mm, tutvustasime meie prioriteete, et tegemist peaks olema investeering Euroopa tulevikku ning me jäime selle juurde, et on vaja piisavat rahastust ja on oluline tugevda demokraatlikku äh, tingimuslikkust ning äh, kui kriteeriumeid täideta, siis tuleks äh, abi andmine lõpetada. ja on ja Äh, ainult nii saame me tõepoolest saada kasu sellest suurest tööst, mis Euroopa Liit on ära teinud neis riikides. lõpetuseks tahan öelda, et tekst äh, on veel edasi arenev ja ähm, järgmist äh, läbirääkimisvooru edu siis äh, oleneb ka sellest, kui suuri edusamme mõlemad pooled teevad. suur tänu ja palun kaasa raportit Tonino suur tänu, jah, meil oli üsna edukas äh, avalöök Soome eesistumise ajal ning äh, lisaks sellele tutvustasime meie prioriteete me jääme ka selle juurde, et on äh, oluline teatavad võtmeküsimused paika panna, mis puudutab institutsioonide vahelisi suhteid ehk Euroopa Parlamendi roll selle Rasmusfondi juures. me kutsusime üles nõukogu, et nad eemaldaksid nurksulgudes osad tekstist, aga paraku need piirangud, mis on horisontaalsed laadi, mida nõu-, mis on nõukogu põhjustatud, viivad selleni, et me ei saa teha kompromisse olulistes poliitilistes põhimõtetes ja me kordasime ka üle meie seisukoha äh, Äh, delegeeritud õigusaktide puhul ehk et neid tuleks kasutada lisade äh, puhul ja muudatuste puhul neis. nagu esimees juba mainis, siis läbirääkimiste ajal me kutsusime üles komisjoni, et nad alustaksid äh, ka erandolukorra plaani ettevalmistamisest, et on oht, et esimeseks jaanuariks kaks tuhat kakskümmend üks ei ole need sätted veel vastu võetud. suur tänu, Tõnis Urdan, Željana kas kellelgi on mingeid küsimusi, kommentaare, nõuandeid? tundub, et mitte. Toomas, kas soovid omalt poolt midagi öelda? jah, suur tänu, kolleegid ja sõnavõttudest. jah, loodetavasti siis äh, järgmistel kordadel on meil äh, rohkem aruteluteemasid, jah. Ähm, see oleks tõesti tore sellega siis on nende kaasraportööride ülevaated lõppenud, mis puudutab läbirääkimisi, soovin teile